der Präsident. Äh, istung jätkub. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile kättesaadavad, kas kellelgi on vastuväiteid? ma näen, et ei ole, seega on protokoll kinnitatud ja järgmine päevakorrapunkt on vastus suulisele küsimusele.